rakendada. meil on vaja suuremaid jõupingutusi, suuremat mobiliseerimist, suuremat mõistmist ja arusaamist erinevate finantskontrollisüsteemide osas. suur tänu, ütleb härra esimees ja sõna saab härra Sver.